asjata, nii et äh, põhimõtteliselt äh, siin on tegemist äh, sama olukorraga, kui me viskaksime raha otse prügikasti. suur tänu, härra Repo. ma olen saanud nõukogult arvamused, mis on võetud vastu esimesel lugemisel Need arvamused äh, avaldatakse järgmises äh, protokollis. Äh, parlamendil on kolm kuud aega oma seisukoht välja öelda ja aeg hakkab jooksma homsest kuupäevast, kolmekümnendast jaanuarist. nüüd on uued nimetamised Ehm, härra Kansian ehm, Araabia poolsaare delegatsiooni asendab Alfredo Antoniotsit, härra Antoniotsi läheb Euroopa Liidu Horvaatia parlamentaarsesse komisjoni, asendab härra Kansiani ja äh, härra Kotsulino nimetatakse sotsiaaldemokraatide poolt äh, eelarvekomisjoni, äh, kas keegi on vastu, härra Kelly, ei seega on need ametisse nimetamised kinnitatud. tänase istungi protokoll esitatakse vastuvõtmiseks järgmisel istungil, kui vastuvõtteid ei ole, siis saab olema kinnitatud, nii et praegu istungjärk katkeb, suur tänu!